valimisprotsessi organiseerida kon-, konverentse ja nii edasi, ma arvan, et me peaksime tegutsema tõhusamalt, aitäh! ning nüüd äh, härra volinik Va-, Haan. aitäh, härra president, austatud saadikud, komisjon tervitab jällegi oodatavat Bosnia-Hertsegoviina raporti vastuvõtmist ning ma tahaksin veel kord tunnustada raportööri härra Predat väga kvaliteetse raporti eest tahaksin tänada ka kõiki saadikuid, kes aktiivselt selle dokumendi koostamises ning tänases arutelus osalesid ning on üles näidanud suurt huvi Bosnia-Hertsegoviina Euroopa teel. komisjon võtab arvesse äh, teie raportit ja parlamendi seisukohti, kaasa arvatud neid, mida väljendati täna. me oleme eriti nõus parlamendi seisukohaga, et pärast oktoobri kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta valimisi peaks võimalikult kiiresti moodustatama mo-, valitsus, et liikuda edasi vajalike reformidega Euroopa äh, Liiduga liitumise teel. see on oluline ka võttes arvesse tulevast varsti valmivat komisjoni arvamust Bosnia-Hertsegoviina olukorra kohta. ja loodetavasti seal, äh, selle ettevalmistamise käigus saame ka vastused oma küsimustele võtan arvesse ka seda üleskutset, et Bosnia-Hertsegoviina peaks öö, tagama öö, assotsiatsioonilepingu toimimise vast- öö, ning selle lepingu tingimused. ma tõstatan selle teema Bosnia-Hertsegoviina liidritega ning komisjon järgib stabiliseerimise assotsiatsioonileppe sätete täitmist Bosnia-Hertsegoviina poolt lõpetuseks tahaksin rõhutada, et komisjon teeb kõik endast oleneva, toetamaks Bosnia-Hertsegoviinat teel Euroopa Liidu poole. see tähendab, nii nagu proua Madititš ja ka teised ütlesid, see tähendab, et me peame looma uusi võimalusi läbi programmide ja ka rahastamise. ja loomulikult komisjon teavitab ka parlamenti edasistest arengutest Bosnia-Hertsegoviinas. suur tänu veel kord teie toetuse eest. suur aitäh teile, volinik Haan ja järgmisena saab sõna minister Tšamba. suur tänu. Teie lahkel loal sooviksin veel kord tänada raportööri suurepärase töö eest ning suur tänu Euroopa Parlamendile toetuse eest üldisemalt Rumeeniale. Euroopa Liidu eesistujana on Lääne-Balkani riigid meie sõbrad suureks prioriteediks, me anname endast parima, et neid aidata edasi teel Euroopa poole. oleme otsustanud aidata kõiki Lääne-Balkani riike. loomulikult kõik Lääne-Balkani riigid peavad vajalikud reformid kõigepealt läbi viima ning Bosnia-Hertsegoviina puhul on oluline, et valitsustasand saaks vajalikud organid moodustatud kõikidel tasandil ning et tegutsetaks reformide elluviimisel otsusekindlalt. mina plaanin reisi Sarajevosse ning Rumeenia eesistuja külastab kõiki Lääne-Balkani riike enne kui toimuvad olulised arutelud juunikuise nõukogu käigus ning üks nõukogu eesistuja korraldatud üritusi keskendub just nimelt Balkani piirkonna mineviku lõhede ühendamisele, me keskendume noortele ja räägime sellest, kui oluline on ületada lõhestav retoorika ning tagada selles piirkonnas tõeline ajalooline leppimine. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, minister Tšamba ja nüüd saab sõna raportöörina lõpetuseks härra Preda, suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud minister. kõigepealt minister Tšamba algatus on suurepärane, me peame koostööd tegema noortega, peame just nimelt rääkima noortele Euroopast, vaatama, kuidas on võimalik ajaloolist taaka ületada ja rahvast lepitada Bosnia-Hertsegoviinas on liigutud erinevates suundades, üks Briti kolleeg siin oma sõnas tõi mäng, sõnavõtus tõi mängu Star tracki, Kreeka kolleeg rääkis äh, NATO-st Thessaloniki äh, sadamas ja, ja nii edasi ja nii edasi aga Bosnia-Hertsegoviina teema, Bosnia-Hertsegoviina küsimus äh, on tegelikult äh, meie oma Euroopa küsimus, sellepärast et tegemist on ühe meie Euroopa riigiga. ja äh, suurem osa äh, Bosnia-Hertsegoviina horvaate on Euroopa kodanikud ja meil ei ole ühtegi teist rahvast, mis oleks lähedasem Bosnia-Hertsegoviinale kui äh, horvaadid. aga horvaadid peavad mõtlema ka teistele, mitte ainult horvaatidele. Nad peavad Bosnia-Hertsegoviina lõimimist toetama. ja kui seda tehakse, siis me räägime teistest, räägime teistest kui horvaatidest, kes on juba tegelikult meie Euroopa pereliikmed meie äh, sotsiaaldemokraatidest, liberaalidest sõbrad, äh, mõelge natukene öö, äh, oma sõsarparteidele. rahvapartei on väga hästi esend-, esindatud Bosnia-Hertsegoviinas, aga sotsiaaldemokraate ei ole, liberaale ei ole. kui teil ei ole kontakte, kui teil ei, kui te ei tee koostööd sõpradega koha peal, siis äh, kuidas te tahate, et see riik areneks? ma tean, et see töö ei ole kerge, aga selleks, et tõesti Bosnia-Hertsegoviinat aidata Euroopa teel, tuleb äh, sõnadelt tegudele minna ning hakata koha peal tegutsema ning sidemeid looma. suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu, kolleeg Breda ja nüüd on arutelu lõppenud hääletamine leiab aset homme. kaheks minutiks katkestame ning siis jätkame arutelu Euroopa tuleviku üle.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 lugupeetud peaminister, Itaalia Vabariigi peaminister, suur aitäh selle eest, et äh, olite nõus äh, positiivselt vastama Euroopa Parlamendi kutsele, et esitada meile enda nägemus Euroopa tuleviku kohta. Itaalia on üks Euroopa Liidu asutajaliikmeid ning äh, meil on sügavamest hea meel võimaluse eest teiega seda arutelu pidada Euroopa äh, tuleviku üle, mis puudutab poole miljardi eurooplase igapäevast elu. nagu te teate, äh, on meie jaoks eriti olulised teemad, mis puudutavad meie kodanikke, me soovime olla Euroopa demokraatlik süda, oleme ainuke institutsioon, mis on demokraatlikult kodanike poolt valitud ning oleme palju võidelnud selle eest, et Euroopa äh, eelarve suureneks ühe koma, ühelt ühe koma kolme protsendini SKP-st, et suureneks omavahendid, oleme otsustanud väljendada selgeid veendumusi ka immigratsiooniküsimustes, me toetame suuremaid investeeringuid Aafrika mandrile, et Aafrika probleeme osaliseltki lahendada, pagulaste küsimuses on, oleme juba mitu kuud tagasi võtnud vastu ettepaneku, mis äh, nõukogule esitati juba tükk aega tagasi ning mille koostamisel soovime äh, tihedalt osaleda, see puudutab äh, siis äh, sellist ettepanekut, mis aitaks vähendada pingeid Euroopa Liidu siseselt ja meie naabritega, eriti puudutab see riike, mis on eriti tabatud pagulaskriisist, mis puudutab Brexitit, siis Euroopa Parlament äh, muretseb Euroopa kodanike saatuse pärast äh, ähm, Suurbritannias ning mis puudutab Äh, suuri taristuid, siis soovime tari-, soovime finantseeringute kasvu, et oleks võimalik majanduskasvu tagant äh, aidata ning mis puudutab kaitse- ja julgeolekupoliitikat, siis hiljuti esitasime taotluse liikmesriikidele, et nad tunnustaks äh, Venezuela äh, Äh, ajutist presidenti Guaidod. ning äh, veel üks äh, punkt, mis on ka teie valitsuse programmis, soovime, et Euroopa Parlamendis, et, et meil oleks algatuspädevus nagu kõigil maailma parlamentidel seni ei ole me saanud ka oma kaasotsustuspädevust piisavalt kasutada. annan teile nüüd sõna, et te saaksite vahendada meile teie endi ja Itaalia valitsuse seisukohti Euroopa tuleviku kohta ning äh, seni võite kasutada võimalust registreeruda ähm, vaba mikrofoni voorule, et ähm, osaleda mõttevahetuses Itaalia peaministriga. tänan. lugupeetud äh, president Tajani, lugupeetud äh, asepresident Katainen, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud daamid ja härrad. minu jaoks on tõesti suur au täna siin viibida, ütlen seda väga puhtast südamest, et eh, rääkida teiega Euroopa tulevikust ja Itaalia valitsuse nägemusest Ita Euroopa tulevikust. meie Euroopa tulevik tähendab meie jaoks seda, kõigepealt tahaks rääkida Antonio Megalitsist, kes kinnitas, et on arvanud Euroopa Liitu, kes äh, siinsamas Strasbourgis hukkus kaks kuud tagasi terroriõuduse tagajärjel. globaliseerunud maailmas äh, koos äh, majandus tundub olevat tähtsam kui poliitika ja õigus, siis on meie kodanikel igal väiksest äh, otsuse äh, mõjutab meie iga väike otsus meie kodanikke. Euroopa peab arvesse võtma seda, et äh, liikmesriigid üksi ei ole võimelised praegustele globaalsetele väljakutsetele vastu astuma. ühine Euroopa on praegu kriitilises faasis. Euroopa projekt tundub olevat kaotanud äh, oma edasiviiva jõu. praegune äh, keeruline ajalooline hetk äh, esitab mitmesuguseid väljakutseid ning sunnib meid tegelema väga keeruliste küsimustega, nagu näiteks äh, minevikuski peame koos tegutsema, pingutama, peame näitama üles suurt vastutustunnet. meil on kohustus taaskäivitada Euroopa projekt, üritades seda usutavamaks teha, sidusamaks teha, jätkusuutlikumaks teha, tõhusamaks ja usutavamaks Eh, praegused väljakutsed on uued ja keerulised, need nõuavad selged, selget nägemust tuleviku kohta, see nõuavad ka eh, loomung, loomingulisusest ning eh, need peab, nõuavad ka, et oleksime teadlikud oma rollist maailmas. praegused küsimused nõuavad ka vastust sellele, millist Euroopat me tahame, millist Euroopat meil vaja on. kuidas me Eh, esitleme seda iseendale. see eh, nõuab põhjalikku järelemõtlemist ning ausaid vastuseid, sest me asume Euroopa Parlamendi kojas. see parlament valitakse otse Euroopa kodanike poolt ning eh, see esindab tõelist Euroopa suveräänsust. me oleme ja peame olema eelkõige rahvas, Euroopa rahvas Euroopa eh, integratsioon, kas see on tekitanud tõelise Euroopa rahva ühise saatuse, jättes kõrvale igasugused eh, juriidilised konksud? Eh, tõepoolest, Euroopa rahva loomine on teinud edusamme, Euroopa, kaasaegse Euroopa ajalugu on näidanud sügavat lõhestatust, kontraste, erimeelsusi mis äh, on kaasa toonud äh, väga terava populismi ning samas äh, ka väga erinevad kultuurilised ja, ja mm, keelelised identiteedid. me oleme mõjutanud teineteist kultuuriliselt, õiguslikult, sotsiaalselt. oleme integreerinud oma majandussüsteemid, haridussüsteemid, sotsiaalsüsteemid, oleme äh, Eh, loobunud osakesest oma suveräänsusest ja samuti ka pädevusest. oleme eh, teinud seda kõigis liikmesriikides, oleme eh, lubanud kodanikel, teiste riikide kodanikel oma territooriumitel vabalt liikuda, see on üks Euroopa ruum, vab-, kodanike vaba liikumine ning kapitalide ja kaupade vaba liikumine on olnud üks kõige olulisemaid edusamme Euroopa integratsioonis ning äh, see oli oluline samm pärast üheksateistkümnenda, kahekümnenda sajandi natsionalismi, mis lõhestasid, purustasid Euroopa, eriti kahe maailmasõja käigus. eurooplased eelkõige kõige nooremad eurooplased ei kavatse sellest olulisest liikumisvabadusest loobuda, tänu sellele eh, eh, on neil võimalused, mida eelnevad põle, põlvkonnad ei tundnud ega isegi ette kujutanud. Neil on selle tõttu võimalik omandada kultuurilisi teadmisi, haridust, eh, nad eh, avanevad teistele mõjudele eh, me anname neile võimaluse ühistundmustele ligi pääseda. Euroopa eh, on olnud seotud ka oma juriidilise dimensiooniga, mis eh, on oluliselt kasvanud ja omandanud väga olulise rolli eh, viimastel aastatel ning on aidanud Euroopa demosele kasvule kaasa see on, selles on olulist rolli mänginud Euroopa Kohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus, mis äh, on mõjutanud oluliselt ka liikmesriikide põhiseaduslike kohtute tegevust. ega on tekkinud ühtne Euroopa õigusruum, kus kodanikud võivad tunda ennast koduselt ning seda läbi väga rafineeritud põhjalikule õigussüsteemile, mis tunnustab mitmetasandiliselt kodanike õigusi Eh, ning sealjuures austab kõigi riikide konstitutsionaali, konstitutsioonilisi põhimõtteid e,. ning e, seega on Euroopa e, juriidiline pärand nii-öelda kivisse raiutud ning selle eel, eesmärgiks on, on kaitsta Euroopa õigusi ja vabadusi Euroopa kodanikku ning suurendades kodanike teadmistisi eh, ja meie jagatud saatuse kohta, selle kohta, et me kuulume kogukonda, mis eh, on osaline samas eh, jõulises ja tugevas protsessis hoolimata sellest me ei ole seni veel suutnud muutuda üheks rahvaks. me pole olnud piisavalt julged, et kaasavat mudelit üles ehitada, mis reaalselt lisaks sõnade tegemisele aitaks kaasa Euroopa rahva loomisele. pärast kaheksakümne üheksandat aastat pole seda protsessi jätkatud, pole üles ehitatud Euroopa poliitilist visiooni, eh, ei ole eh, mõeldud tuleviku peale, ilma selleta on iga eh, projekt määratud läbikukkumisele, iga unistus ebaõnnestumisele. ei suutnud suurte riigimeeste eeskuju, pärast sõjaaegsete riigimeeste eeskuju jälgida viimased äh, kolmkümmend aastat äh, olen näidanud, et Euroopa juhtimine on äh, keskendunud lihtsalt majanduslikele küsimustele ning suunatud ainult liberaalsetele majandusväärtustele, ainult teenustele ja kaupadele ning selg on keeratud Äh, sotsiaalsete elustele, heaoluriigile ning äh, see tähendab, et rahvas on eemale jäetud võimalustest ja rikkusest. Euroopa juhtimine on kasutanud kärpepoliitikat, äh, üritades juhtida riigi võlanga ning survestanud ühisvaluuta kasutamist äh, Eh, ning samuti mõjutanud ka tarbimist, mille mõju on olnud katastroofiline. Euroopa poliitika eh, praeguses eh, majanduskriisis on jätnud lihtsalt, jäänud lihtsalt mm, protseduuridesse kinni ning üri-, aina suurendatud on kaugust äh, Brüsseli ja ääremaade vahel ja see kaugus ei ole ainult geograafiline. poliitika on loobunud esindamast ning kodanike jaoks mõjutakse kauge ja oligarhsena, ei või, suudeta mõista rahva tegelikke muresid. ning olen seda, nagu seda on öelnud politoloog Tšelonka, et Äh, äh, osaletakse väga keerulistes globaalsetes protsessides, mis avalikkusele on mõistetamatud või selle eest varjatud. Euroopa oma eri, rahvas oma erinevates vormides äh, näitab umbusaldust eliidi vastu üles ning meenutab meile, et poliitika on äh, kui see on ainult majanduse käsutuses, siis ta ei täida oma kohustusi ega missiooni. me oleme praegu väga olulisel, väga olulisel ajahetkel Euroopa ajaloos, see mõjutab kogu meie tulevikku. Euroopa rahvas on astunud eh, ajaloo lavale ning soovib, et teda lõpuks ometi kuulataks ning soovib äh, et meetodeid äh, ja tegevusvahendeid muudetaks. leian, et see on suurepärane võimalus, et kaotatud aega äh, tagasi saada ning äh, et valitsejad ja valitsetavad läheneks teineteisele. viimasel ajal on suhtlust iseloomustanud vaikus, ükskõiksus ning äh, ka hirm, kui nähti, kuidas meile tuttav maailm kokku varises. me ei tohi karta konflikte. ta, peame näitama, et oleme võimelised äh, konflikti juhtima. me ei saa lihtsalt kogu protsessi juhtida äh, kärpides ja kokku hoides, vastupidi. peame lubama konfliktile esile tõusta, me peame näitama, millised võimed tal on, me peame näitama, eh, kuidas probleemid seoses sellega esile kergivad, me peame mõtlema ka selle peale, millised jõudude vahekarjad on eh, ja kuidas asendada eh, neid seniseid majandusmeetmeid, mis pole ennast tõestanud, uutega. me ei tohi lubada hüljatuse ja üksilduse tunnetel levida. me e, ei taha, et, et tekiks e, konfliktiolukorrad, nagu seda näitavad e, praegused kriisisituatsioonid paljudes Euroopa riikides. Euroopa meelsus kahekümne esimesel sajandil näitab et tuleb radikaalselt ümber mõelda, eh, kuidas seniseid juhtimismeetodeid, mis on toiminud juba kolmkümmend aastat, eh, üle vaadata. Eh, kuidas neid muuta, tõeliselt muuta ja võib-olla ka algusesse tagasi minna, et Euroopa unistuse juurtele ligi pääseda. Euroopa Eh, mida, millest me unistame, suudab olla eh, hooandja. see tegutseb kodanike liikmesriikide ühiste huvide nimel. geopoliitika muutub pidevalt ja kiiresti. strateegiline tasakaal eh, nõuab pidevat voolavust ning äh, on näha, eh, kuidas erinevad eh, maailma piirkonnad oma mõju pidevalt kasvatavad ning eh, see tähendab seda, et üksik liikmesriik ei oma väga suurt mõju. see tähendab, et Euroopa peab olema ühendatud ka ÜRO Julgeolekunõukogus. see on võitlus, mida peame koordineeritult pidama, peame rääkima ühel häälel Euroopa Liit peab suutma maailmaga rääkida. Euroopa Liit peab olema tugev, ambitsioonikas, ühtne, et parandada oma eh, läbirääkimisvõimet Ameerika Ühendriikidega. nagu ütlesin oma esimeses kõnes Itaalia parlamendile, et me usume eh, Atlandi-ülestesse suhetesse peame koostööd tegema Washingtoniga, et säilitada meie suhete strateegilist väärtust, mis äh, aitavad kaitsta meie väärtusi ja põhimõtteid ning peame üle saama äh, teisiti mõtlemisest ja arusaamatustest. samal ajal tugev Euroopa on äh, vajalik ka selleks, et äh, pidada dialoogi sidusrühmadega, kõige olulisemate partneritega maailmas nagu Venemaa ja Hiina, kes suudavad lahendada rahvusvahelisi kriise, muuhulgas äh, ka Euroopa piiridel. ning äh, Euroopa ei saa loobi, loobuda dialoogist nende riikidega, me ei saa lubada endale isolatsionistlikku poliitikat, pigem peame eh, kaasama neid erinevatesse valdkondadesse, aga kuidas muuta Euroopa tugevamaks? kindlasti peame jätkama Euroopa kaitsmist, peame kasutama ära kõiki oma võimalusi, struktureeritud koostööd ning ähm, peame suurendama Euroopa kaitset, ühtset Euroopa kaitset, mitte ainult äh, NATO-sse kuuludes, äh, mis on küll äh, oluline lisand meie tegevusele, Euroopa peab jääma tõhusaks ning peab andma suuremat julgeolekutunnet oma kodanikele. me ei tohi unustada ka seda, et Euroopa, kes soovib olla globaalne mängija, ei saa Eh, jätta kõrvale eh, tihedaid julgeolekualaseid sidemeid Ühendkuningriigiga ka pärast Brexitit. see on oluline selleks, et garanteerida tugev Euroopa ning eh, samuti on see oluline selleks, et säilitada solidaarsus ja sidusus. selleks tuleb panustada ühiskaitsesse. pagulasküsimus on üks kiireloomulisemaid probleeme, mis äh, nõuab lahendamist ja suuremat solidaarsust Euroopas. me ei äh, saa samas vaimus jätkata ning äh, ei saa lubada, et see temaatika jääb endiselt lõhestama liikmesriiki omavahel. sellised teemad tuleb lahendada Euroopa-sisese aruteluga vajaduse korral tuleb lahendada küsimusi ka bilateraalselt seda oleme eh, näinud seda, et Euroopa võime lahendusi eh, pakkuda on vähenenud ja eh, seda kasutavad ära need, kes Euroopa, Euroopa võimet mootoriks olla enam ei usu. Itaalia leiab, et Euroopa ei saa äh, äh, võtta vastu pagulasvoogusid äh, lihtsalt viimasel hetkel lahendusi välja pakkudes. meie pagulaspoliitika peab olema stabiilne ja tõhus. ning tahaksin selles lugupeetud kojas teha üleskutse igas Euroopa Ülemkogus ja mitteametlikul kohtumisel äh, võib öelda, et äh, ollakse kaugemale jõudnud kahekümne kaheksanda juuni ehm, ülemkogust, sest ilma Euroopa lahenduseta pagulasvoogude Eh, eh, haldamiseks ei ole võimalik rääkida ka ühtsest Euroopast. meil on vaja mitmetasandilist lahendust, et eh, pidurdada esmaseid liikumisi, vastasel korral sekundaarsed liikumised ei, ei, ei saa me neid kunagi kontrolli alla. Need, kes jõuavad lähteriikidesse, jõuavad Euroopasse, Aldo Moro ütles et keegi ei tohiks, keegi ei peaks valima eh, selle vahel, kas olla Euroopas või olla Vahemere ääres, sest Euroopa on Vahemere ääres. see põhimõte, eh, seda põhimõtet tuleb alati eh, meeles pidada, rääkides pagulasküsimusest, seda ka hetkel, kui Euroopa julgeolek on ohus peame üritama äh, toetada äh, Liibüa ja Aafrika stabiliseerumist ning peame tegema midagi ka selleks, et parandada olukorda Lähis-Idas. Itaalia on äh, veendunud selles, kui olu-, et Vahemerel on väga oluline roll Euroopa tulevikus. seda tõestavad minu visiidid Alžeeriasse ja Tuneesiasse novembrikuus. külastasin ka Liibanoni möödunud nädalal ning varsti külastan Marokot see on oluline osa Euroopa ja Itaalia strateegiast, soovime eh, stabiliseerida eh, kõige ägedamaid eh, kriisisituatsioone ühes ÜRO Euroopa Liiduga, see ei ole mitte ainult Itaalia huvides, vaid kogu Euroopa Liidu huvides. ning euro-, peame investeerima rohkem koostöösse Aafrikaga eh, eh, ning eh, me eh, saame parandada mitmesuguseid, eh, mitmesuguseid eh, koostöövõimalusi, muuhulgas saame tegutseda tõhusamalt ka tagasisaatmise osas ning peame ka vastastikku tunnustama tagasisaatmise otsuseid Itaalia valitsuse keskendumine Aafrika küsimusele võtab seda just nimelt arvesse. ma äh, jätkan selle suunalist tegevust äh, sügava veendumusega. Aafrika äh, peaks samuti üle elama oma Aafrika kevade ning selles veendumuses külastama ka Tšaadi järgmisel kevadel. peame välja töötama uue lähenemise Aafrika probleemidele peame välja töötama uued koostöömeetodid, mis eh, võrdsetevahelises eh, partnerluses eh, me peame teineteist austama ja ära kuulama. ei saa olla ükskõiksed selles osas, et suurem osa aafriklastest elavad ebainimlikes tingimustes, tohutus vaesuses hoolimata sellest, et neil on tohutud võimalused, maavarad. Eh, me ei saa jääda ükskõikseks selles osas, et eh, suurem osa Aafrika rikkusest eh, läheb offshore firmadele, mis tegelevad maksupara-, tegutsevad maksuparadiisides või saavad selle endale välisinvestorid olen veendunud, et Aafrika äh, suunaline koostöö väärib ähm, toetust ka Euroopa Komisjoni poolt ning ma olen tänulik Jean-Claude Junckerile tema toetuse eest selles äh, valdkonnas. see on oluline meie ühise tuleviku jaoks ning äh, selle kõigega peab kaasas käima ka piisav rahastus. meil peab olema mitmesuguseid sekkumisvõimalusi meil peab olema ka terve kataloog häid tavasid, mis äh, aitaks äh, tõeliselt võrdse koostöö välja töötada, mis oleks jätkusuutlik. paguluse haldamine äh, aitab üles ehitada homset Euroopat ning see aitaks ka välja töötada uut mitmeaastast finantsraamistikku Euroopa peab loomulikult äh, leidma piisavaid stabiilseid äh, jätkusuutlikke finantsvahendeid, et teha koostööd päritolu- ja transiitriikidega. see on äh, nii keeruline küsimus, et kõik kolm teed üle Vahemere saaks piisavalt võrdselt tähtsust. meil on kokkulepe Türgiga ning Euroopa usaldusfond Aafrika jaoks on äh, äh, ei ole piisavalt finantseeritud, viiemiljardiline äh, puudujääk on sellel. meil oleks vaja rohkem vahendeid pühendada ka Euroopa merepiiride kaitsmiseks. meil on vaja tugevdatud Frontexit ning meil on vaja toetada esmase saabumisi riike, meil on vaja tugevamaid julgeolekumeeteid, meetodeid, meil on vaja teha ühiseid jõupingutusi, nagu Ülemkogu juunis ütles, kaasata tuleb kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki. reformi ettepanekud Dublini eh, osas eh, eh, selge on see, et Dublini leping ei ole jätkusuutlik äh, praegusel hetkel ning äh, oleks vaja kohustuslikku ja automaatset äh, solidaarsust. kahekümne kaheksanda juuni otsused, mis räägivad jagatud vastutusest ja solidaarsusest, aluseks artikkel kaheksakümmend Euroopa aluslepingutest. seda ei saa sellest ei saa kõrvale vaadata. me ei saa lubada, et inimelusid, inimeluga mängitakse, et inimesi müü-, müüakse, peame võitlema eh, katkematult inimkaubitsejate vastu, sest nende tegevus on rünnak kogu inimkonna vastu ning rünnak meie eh, julgeoleku vastu. me peame jätma kõrvale regionalistlikud eh, lähe, regionaalsed lähenemised, me peame Eh, eh, üles ehitama Euroopa, mis äh, austab inimelusid ja kaitseb oma julgeolekut. solidaarsus äh, ning liikmesriikide vahel, erinevate piirkondade vahel on äh, oluline osa meie majandus- ja rahandusliidu lõpule viimiseks. ning seda on öelnud ka äh, Äh, komisjon riikide skp kohta. ma äh, loodan, et rohkem võetakse kuulda Lõuna-Euroopa riike, muuhulgas Itaaliat, riski jagamise kohta, et ähm, tekiks tugevam konvergents, mitte ei mõeldaks ainult majanduskasvu peale. Äh, ref-, reformid eelkõige äh, Eh, see, mis puudutab kirja, mis saadeti Itaalia valitsusele eh, eelarve kohas, eh, näitab, et me ei tegele piisavalt sotsiaalsete küsimustega. struktuurireformid on nagu Sisyphose töö, mis kunagi ei lõpe ja mis midagi kaasa ei too. meie suudame oma eelarvet hallata ja samas garanteerida eh, vaesematele kodanikele paremat elu ning eh, eh, me kavatseme neid vaesemaid kodanikke edasi esindada. samas aga riigipoolsed investeeringud tuleb samuti üle vaadata, sest peame näitama üles suuremat dünaamikat ning majandusjuhtimine Euroopa Liidus eh, näitab seda, et peame eh, olema eh, valmis tegutsema tõhusamalt stabiilsuse nimel. Junckeri plaan on konkreetne plaan, kui näitab, kui oluline on ka Euroopa Liidu jaoks avaliku sektori osalis, osalemine investeeringutesse. meil on vaja suuremat finantsstabiilsust, meil on vaja ka seda, et, et mõeldaks rohkem stabiilse arengu peale ning Jean-Claude Juncker rääkis hiljuti sellest, et Kreeka kriisi puhul liialdati võib-olla äh, kokkuhoiupoliitikaga. Äh, äh, selge on see. ja kõik küsimused, mis on seotud rändega ja stabiilsusega, Itaalia on suutnud seda minevikus teha ja ma arvan, et on oluline, et tulevikus peab Euroopa investeerima rohkem noortesse, haridusse ja äh, selleks tuleb eraldada ka investeeringuid riigi tasandil, võttes arvesse defitsiidi tingimusi. sellised investeeringud äh, on uueks elusüstiks meie mandrile tasakaalustatud äh, ühiskondlik sotsiaalne areng pärast Maastrichti lepingut, kümme aastat pärast äh, jõustumist on Lissaboni lepingulgi eesmärke, mille täitmiseni meil pole veel lähedalegi jõudnud, Euroopa ülesehitustöö on pooleli, komisjon äh, on arvesse võtnud mõningaid meie muresid ning eurorühm kahekümne esimesel jaanuaril lähtudes neljateistkümnenda detsembri tippkohtumisest eelmisel aastal, moodustas töörühma, et töötada Euroopa hoiuste tagamise süsteemi kallal ning viia pangaliit lõpule. pangandus on valdkond, kus oleme läinud teatavaid edusamme ning kõrgetasemeline töörühm jätkab tööd. me peame muutma mõningaid praeguseid äh, töövahendeid pärast äh, pangakriiside lahendamise algatusi ning äh, pangandussüsteem peab sellest kasu saama. Maastridi lepingus käsitleti riigivõlga lähtuvalt kuuekümne protsendi võla ja skp suhte eeskirjast, millest lähtuvalt nõuti liikmesriikide reforme. Itaalia juhtumi puhul oleme näinud, et ähm, selline lähenemisviis oli kritiseeritav, finantskriis kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal alguse saanud äh, ülemaailmne majanduslangus äh, näitasid, et äh, me peame töötama välja Euroopa tasandil ühised rahastamisvahendid, mis võimaldavad meil selliste väljakutsetega ühiselt silmitsi seista. vastutus ning solidaarsus peavad käima käsikäes. Euroopa Liidus valitsev solidaarsuse puudus on ka põhjuseks, miks Euroopal on raske olla õiglane ning äh, sotsiaalne. uue parlamendi ametiaja jooksul peame me kiireloomulisemalt võitlema tööpuuduse vastu, peame toetama majanduskasvu. Euroopa peab olema julge. ainult julgusega saame me võidelda Euroopa tööpuuduse vastu, Euroopa tööpuuduse tagatise kaudu, me peame hoiduma tagasiminekust natsionalismi teele ning äh, tööpuuduse teele. tööpuudus iseäranis noorte hulgas mõningates ebasoodsates piirkondades Euroopas on veeks natsionalismi veskitele mõningates piirkondades iseäranis ja sellised ebasoodsa spi-, ebasoodsal positsioonil olevad piirkonnad on silmitsi raskustega, neil on raske edu saavutada ning õiglasem Euroopa peaks olema järgmise mitmeaastase finantsraamistiku käigus ka meie prioriteet sellised läbirääkimised on küll keerulised, kuid me ei tohiks prioriteete silmist kaotada. seisame silmitsi olemuslike väljakutsetega Euroopas, seetõttu on seda olulisem saavutada õige tasakaal uude prioriteetide vahel, ränne, majanduskasv, investeeringud, julgeolek ning traditsiooniliste poliitiliste valdkondade, koostöövaldkondade vahel, nagu ühtekuuluvus ning äh, ühine põllumajanduspoliitika. ka nendesse valdkondadesse tuleks jätkuvalt investeerida. Need on olulised meie mandri sotsiaalmajandusliku olukorra seisukohast seisame silmitsi paljude teistegi väljakutsetega, me peame tegutsema, peame olema valmis võitlema õiglasema maailmakaubanduse eest, millega saame paremini kaitsta oma tarbijaid. peame kasutama ära kõiki võimalikke algatusi. haarama kinni igast võimalusest, mille kaudu saame võidelda kliimamuutuse vastu, peame jääma liidriteks kui asi puudutab nii-öelda vanu õigusi ja uusi õigusi tänases digitaalmaailmas. õigused aga lähevad ka midagi maksma. Euroopa saab aga julgeolekupakkujana täita oma osa hüp-, hübriidohtude ja küberohtude eest kaitsjana. lugupeetud daamid ja härrad Euroopa mõte, millist Euroopat me tahame? rääkisin sellest oma kõne alguses. me peame mõtlema, kuidas me saame tagada oma kodanikele tulevikku, mis oleks selle kuuekümne aasta rahu vääriline, mida oleme siiamaani suutnud tagada. Euroopa peab olema kodanikulähedane, on minu vastus teile, kahekümne esimese sajandi Euroopa peab võitlema rahvast lähtuvalt, rahva eest ning äh, mul on hea meel olla siin täna Euroopa Parlamendis äh, ning äh, Euroopa Parlamendil peab olema oma roll õigusloomelises töös, ka uurimistöös. Euroopa Parlament on ainus institutsioon, mis on demokraatlikult legitiimne, rahva poolt valitud. Euroopa Parlamendi roll peaks seetõttu olema ka aruandluskohustuse vallas äh, suurim ning äh, tähtsaim kui teised institutsioonid, Euroopa Parlament on äh, muutuste ajastul oluline tegija. viimase aastakümne jooksul on toimunud ajaloolised sündmused meie mandrivõimude vahekord on muutunud ning ka Euroopas tuleb otsedemokraatiat toetada, see tähendab seda, et institutsioonide usaldusväärsus tuleb tagada ja tagada see usaldusväärsus kodanike silmis. Euroopa Liidus me peame olema teadlikud sellest, et kodanikud on kaotanud oma illusioonid. mina tunnen, et mul on au juhtida seda valitsust, kes peab seda muutuste soovi oluliseks Euroopa tasandil ei ole sellest aga piisavalt veel aru saadud, see kodanike soov muutuste järele peab kajastuma ka Euroopa tasandi poliitilises tegevuses ning seetõttu peame me sõnadest tegudele liikuma. me oleme rääkinud palju Brexitist Brexiti küsimuses on Euroopa Liit näidanud, et äh, Euroopa Liit suudab ühtselt ning solidaarselt äh, tegutseda, kaitsta kuuekümneaastast Euroopa integratsiooni ilma, et äh, me vannuksime alla pereliikmele, kes ei soovi enam pereliikmeks jääda selline käitumine on olnud enneolematu ja meie jaoks on kõige tähtsam olnud ju siiamaani kaitsta meie kodanikke ning meie majandus ning poliitilist struktuuri Brexiti kahjulike mõjude eest. lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, kui meil on piisavalt julgust, siis äh, saame tulevikule vastu astuda. vaadake, kuidas oleme aluslepingutest lähtuvalt äh, tegutsenud äh, ning võidelnud killustamise vastu. ka minu koduriigis oleme pidanud olema tunnistajaks sellele, et kodanikud kaotavad igasugused äh, illusioonid ning usu tulevikku, kui me tahame, aga et meil oleks ühine Euroopa tulevik, äh, siis äh, ei tohi piirduda ainult sõnadega, tuleb minna tegudele. meil peab olema rohkem solidaarsust, rohkem kaasamist, rohkem õiglust ja rohkem demokraatiat, sellepärast et kodanikud äh, on selle ära teeninud nii täna kui ka tulevikus. aitäh! suur aitäh teile, härra peaminister! enne kui ma annan sõna asepresident Katainenile, tahaksin rõhutada, kui oluline on meie jaoks äh, liikmesriikide panus äh, parlamendi töö äh, tugevdamisse ning äh, mis puudutab pagulusküsimust, siis palume, et järgmistel ülemkogudel võetaks kuulda Euroopa Parlamendi ettepanekuid kas või Dublini ülevaatamiseks, see oleks meie kõigi sooviks ja nüüd saab sõna Jyrki Katainen. president Tajani. lugupeetud äh, president, äh, lugupeetud äh, president Conte. Itali, Itaalial on väga tähtis koht meie Euroopa mandri südames Itaalialt on andnud Euroopale palju, Itaalia on olnud osaline Euroopa ühistöös algusest peale, aidanud meil seda liitu kujundada ja Ventatene saarel äh, sai alguse unistus ühinenud vabast Euroopast. Nemad kutsusid üles Euroopa rahvast, kes olid vaenujalal, ühinema ning tunnistama et äh, mineviku vea, vigu ei tohi tulevikus korrata. Kasparist sai üks äh, Euroopa Liidu suuri eestvedajaid pärast sõda ja viiekümne seitsmendal aastal Kapitoliine mäel kirjutati alla Rooma lepingule ning äh, ilmavalgust nägi Euroopa Liit kuue asutajaliikmega. kuuskümmend aastat on möödunud kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal taas kord nende samadel trepiastmetel äh, Roomas seisid meie Euroopa liidrid külg külje kõrval ning äh, kinnitasid oma vandeid Euroopa eest võidelda. seekord oli neid juba kakskümmend seitse, üle kogu mandri olid nad kokku tulnud ning äh, see on suurepärane näide sellest, kuhu me oleme jõudnud, kui kaugele me oleme jõudnud. Itaalia eriline ajalugu on üks põhjuseid, miks Euroopal on nii, Itaalial on nii tähtis koht Euroopa Liidus räägin sellest ka sellepärast, et see näitab, et Euroopa areneb, Euroopa äh, näitab ennast parimast küljest koos itaallastega ja koos Itaaliaga ning meie ühine ajalugu peaks olema suunanäitajaks ka meie tulevikus kui me tahame edukat tulevikku Euroopale, siis meil on vaja tugevat Itaaliat tähtsal kohal Euroopas, Euroopa südames ja ka Itaalial on vaja tugevat Euroopat oma tuleviku seisukohast. peame oma ühist tulevikku ühiselt üles ehitama, tegema seda ühtsena, solidaarselt, tehes alati koostööd, mitte töötades üksteisele vastu. rääkides üksteisega, mitte üksteisest ja kui me tahame tõelist solidaarsuse liitu, siis äh, parim koht, kus seda tööd alustada, ongi Itaalia. Ita-, seal alustas oma tööd Euroopa Solidaarsuskorpus äh, selleks, et aidata kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maavärina äh, tehtud kahju korvata umbresturid kokku inimesed, noored inimesed, et seda piirkonda aidata. üks koma kaks miljardit eurot eraldati Itaaliale Euroopa Liidu solidaarsusfondist me kõik oleme näinud pilte nendest noortest vabatahtlikest, kes kogu Euroopast kokku tulid selleks, et Narsia äh, iidset kirikut üles ehitada just sellisele solidaarsusele tuleb ehitada üles Euroopat ja meie ühist tulevikku. Itaalia ise on näidanud üles samasugust võitlusvaimu, teinud seda aastaid. president Juncker on seda korduvalt juba öelnud, Itaalia on üks neist, kes päästsid Euroopa au Vahemerel rändekriisi kõige hullematel päevadel nii mõnedki teised äh, viivitasid liiga palju itaallaste toetamisega. aga Euroopa toetas Itaaliat nii palju, kui see oli võimalik. rändekriisist alates kuni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuni eraldas komisjon peaaegu üheksasada viiskümmend miljonit eurot selleks, et toetada rände poliitilist tegevust ning piiride haldamist, kakskümmend viis miljonit erakorralist abi selleks, et piirivalvet parandada, vastuvõtuvõimalusi parandada ning toetada ametivõime ning inimesi koha peal. Euroopa on Itaaliat toetanud ning ärgem unustagem Sofia operatsiooni või Euroopa piiri ning rannikuvalve rolli inimelude päästmine merel on meie ühine töö ning meil on vaja Itaaliat ka selleks. lugupeetud peaminister, on selge, et Euroopa peab oma erinevused ületama, leidma jätkusuutlikke pikaajalisi lahendusi, me ei saa ainult üleöö tehtud kiireloomulistele lahendustele tugineda. me oleme kriisi kõige raskema aja ületanud, üheksakümmend seitse protsenti on Ida-Vahemere piirkonnas ning kaheksakümmend protsenti Kesk-Vahemere piirkonnas ränne vähenenud, seitse tuhat elu on päästetud merel aga see töö tuleb lõpule viia, me peame läbi viima oma varjupaigasüsteemi hädavajaliku reformi komisjon on oma ettepaneku teinud ning nüüd on aeg tegutseda. meil on vaja koostööd Itaaliaga, täieulatuslikku koostööd, kui me tahame, et meie reform oleks edukas. lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud peaminister, Euroopa võitleb rahu ning jõukuse eest ning me kõik peame neid väärtusi ühiselt kaitsma. see tähendab seda, et me peame otsustama selle üle, mida Euroopa